Euroopa Liidu õigusaktides ja ka paljudes lepingute sätetes, aga enam kui kümme aastat ootame me horisontaalset äh, direktiivi, mis ähm, käsitleks mitmesuguseid äh, diskrimineerimisvorme, lähtuvalt äh, vanusest, seksuaalsest sättumusest, east, religioonist, soost ja nii edasi. siin räägitakse võrdsest juurdepääsus haridusele, kaupadele, teenustele. me räägime siin äh, miljonite Euroopa Liidu kodanike põhiõiguste jõustamisest, me räägime siin inimlikkusest, äh, võrdsusest, võrdsest kohtlemisest. me ei saa selle teemaga edasi liikuda liikmesriikides, kui meil ei ole Euroopa Liidu tasandil paigas miinimumnormid oleks äh, väga hea, kui meil oleks äh, siin paigas selged õigusaktid, et äh, muuta Euroopa võrdõiguslikumaks, majanduslikumaks, sotsiaalsemaks. Jerzy Pospišil, palun. tänan, president. ma tervitan komisjoni initsiatiivi tuua see ettepanek uuesti lauale, see horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiv on nõukogu laual olnud juba kümmekond aastat. Tšehhi Vabariigis ma olin diskrimineerimisvastaste reeglite jõustamise eest vastutav äh, tööturul. ma saan aru, et see on äh, emotsionaalselt väga keeruline teema, see on olnud äh, nõukogu laual nüüd pikka aega, kuna ei ole tegu lihtsa teemaga. aga me peame julgelt asja kallale asuma me peame rääkima sellest, äh, millise kuju see direktiiv peaks äh, saavutama. kui me räägime diskrimineerimisvastastest direktiividest, siis tuleb tähelepanu pöörata detailidele. peame tagama, et see direktiiv äh, aitab tõesti neid, kes seda vajavad, et me ei tegele siin ainult tööhõive küsimustega, vaid et meil on tõesti õiglane ühiskond, äh, kus kedagi ei kasutata ära, kus kõik on võrdsed, meil tuleb seda teemat arutada Euroopa Liidu institutsioonides, nõukogus, mis seda teemat praegu blokeerib, aga ka Euroopa Parlamendis, sellepärast et äh, lõppkokkuvõttes on meil vaja tänapäevast teksti, mitte seda, mille osas me hakkasime räägi-, läbi rääkima kümme aastat tagasi. härra Claude Moraes, palun. kui kaua mul on kõneaega? üks minut, jah? siin on tegemist äh, tõesti väga erilise direktiiviga ja ma õnnitlen äh, Soome eesistujat, et see on pandud ka nõukogu kohtumise päevakorda järgmisel korral. siin on tegemist äh, horisontaalse direktiiviga, see on midagi erilist, me ei saa rääkida Euroopa Liidust kui väärtuste liidust, kui äh, meil ei ole seadusandlust äh, paigas diskrimineerimise vastaseks võitluseks lähtuvalt ähm, soost või seksuaalsest sättumusest nii nagu kolleeg just ütles, siis äh, sellise keerulise seadusandluse rakendamine on ka väga keeruline. ja need ongi äh, kaks sõnumit minu poolt, hea antidiskrimineerimisseadusandlus äh, muudab ühiskonda ja hea horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv äh, muudab Euroopa Liitu, kui me selle rakendame, heaks kiidume, heaks kiidame ja loodetavasti me kasutame ära praegu olemasolevat võimalust, mis meil on. härra Simetška, palun. tänan, president volinik. võrdsus peab olema ja on Euroopa kui poliitilise projekti keskmes, aga siiski miljonid kodanikud äh, iga päev kannatavad diskrimineerimise all, neil ei ole juurdepääsu avalikele teenustele. Euroopa Liit äh, veab neid äh, kodanikke sotsiaalküsimustes alt, kuna seda direktiivi on blokeeritud üle kümne aasta minu koduriigis Slovakkias diskrimineeritakse Rooma vähemust, eriti Rooma naisi, samuti äh, seksuaalvähemusi, neil ei ole poliitilist äh, tunnustust. ja vähemuste olukord on järjest hapram, arvestades äh, mõningat äh, poliitilist äh, kliimat teatud liikmesriikides. Nad on silmitsi ksenofoobsete rünnakutega teatud jõudude poolt ja seetõttu on väga oluline, et me üritame võidelda diskrimineerimise vastu, tulles uuesti välja selle algatusega, aitäh! järgmisena kolleeg Kunke, palun. tänan, juhataja kuidas on võimalik, et pärast nii pikka aega oleme saavutanud nii vähe, on kulunud üksteist aastat, kui alustati sellega tegelemist, üks aasta, üksteist aastat ilma edusammudeta, üksteist aastat on teatud liikmesriigid blokeerinud ja üksteist aastat ilma, et me oleks näinud mingisuguseid tulemusi. me suudame kindlasti pakkuda paremat kui see kõik äh, need, kes on äh, iga päev äh, diskrimineerimisega silmitsi, lähtuvalt sellest, millised nad on, kust nad pärit on, millised nad välja näevad, millised on nende seksuaalsed eelistused, ühesõnaga nende kõigi nimel meie rohelistena nõuame, et pärast nõukogu kohtumist Luksemburgis kahekümne neljandal oktoobril tehtaks konkreetne ettepanek kuidas me saame tagada, et võrdse kohtlemise põhimõte kehtiks kõikides Euroopa Liidu äh, liikmesriikides. kolleeg äh, Hakkarainen, palun. austatud äh, juhataja, minister Tuppurainen, võrdne kohtlemine kõikides eluvaldkondades võib olla väga problemaatiline näiteks äh, kui äh, tekib teatav äärmus islami äh, liikumine, sellised on ju olemas. ja ka need inimesed siis võivad kasutada võrdõiguslikkust ära enda huvides ja nende vägivallale kalduvust võib siis olla raske takistada, kui me räägime võrdõiguslikkusest, siis me peaksime lähtuma tervest mõistusest. selline direktiiv ei saa tasakaalukalt äh, rakendada. see äh, direktiiv piiraks ka liikmesriikide tegutsemisvõimalust, nii et äh, sellest ettepanekust ei saa ka tulevikus asja suur tänu. järgmisena proua Rodriguez Palov. Esta directiva que lleva diez años bloqueada en el Consejo. see, seda direktiivi on nõukogus blokeeritud juba kümme aastat. paljud liikmesriigid aga on läinud juba kaugemale ehm, sellest direktiivist, seetõttu me ei ole võrdsed Euroopa Liidus, isegi äh, ei ole saavutanud seda miinimummäära direktiivis arvesse võttes. inimesi koheldakse liikmesriikides erinevalt, mõned inimesed on segregeeritud vihkamise tõttu, näiteks roomad, LBGTQ inimesi diskrimineeritakse selle direktiivi sisu ei ole ka piisav, transfoobiat ei mainita näiteks ja nii edasi. see ei ole horisontaalne diskrimineerimine. selle ulat-, direktiivi ulatus on liiga kitsas. direktiiv kehtestab võrdsuse standardid, mis tegelikult ei vasta nendele miinimumnõuetele, mis Euroopa Liidus peaks kehtima, aitäh! aitäh, proua Ferraku! aitäh, härra president! kahe tuhande kaheksandal aastal tuli komisjon välja diskrimineerimise vastase direktiivi eelnõuga, kus äh, räägiti vähemuste, äh, puuetega inimeste, äh, religiooni või usupõhisest diskrimineerimisest, üksteist aastat hiljem, mina olen siin olnud kümme aastat, üksteist aastat hiljem räägime endiselt samast asjast parlament on võtnud vastu sadu resolutsioone, kus palutakse, et nõukogu hakkaks tegutsema. see direktiiv räägib sellest, kuidas inimesed koos elavad, see räägib sallivusest, põhiõigustest, võrdsusest, sellel kõigel ju Euroopa põhinebki, sellepärast me siin olemegi, see on Euroopa Parlamendi olemise, olemasolu põhjus. ja ka nõukogu ja komisjoni oma nõukogu aga on nüüd vastu, sest mõistetakse valesti lähimuspõhimõtet. me räägime siin juurdepääsust haridusele, tervishoiule ja muudest sarnastest asjadest, aga seda direktiivi blokeeritakse, kaheksakümmend tuhat inimest ootavad, et me teeks midagi. kui ma oleks ÜRO konventsiooni vastu võtnud me, me oleme ÜRO ja puuetega inimeste konventsiooni vastu võtnud, aga kuidas me ei suuda seda direktiivi nüüd vastu võtta, peites ennast lähimuspõhimõtte taha? meil on vaja nüüd öö, kasutada kvalifitseeritud häälteenamust või nõukogu peab tõsiselt üle vaatama, mida nad diskrimineerimisest arvavad. aitäh, proua Fritson! aitäh! täna peame me väga olulist arutelu. Need rühma, äh, rühmad, keda tänapäeval diskrimineeritakse vanuse, religiooni või veendumuste või seksuaalse sättumuse tõttu, nendele ei kehti sarnane kaitse kui teistele inimrühmadele. ning see on häbiväärne kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. seda direktiivi on blokeeritud üksteist aastat ning see on kaasa toonud olukorra, et liikmesriigid saadavad välja väga segaseid signaale tundub justkui, et mõningad diskrimineerimisvormid on lubatud, teised mitte. see on väga ebaõiglane. unustatakse inimesed, kes tõesti vajavad sellist toetust diskrimineeritakse vanuse, religiooni või seksuaalse sättumuse tõttu, nendel, äh, kuigi äh, nendel inimestel on ka ju määratud kaitse, me peame reageerima ning äh, lõpuks ometigi selle direktiivi läbi suruma. aitäh, kolleeg Brune! suur tänu! väga oluline on see, et me täna peaksime seda debatti kui diskrimineerivat diskrimineerimisjuhtumid sagenevad eriti eriti homofoobia. me räägime kõige haavatavamatest kategooriatest ühiskonnas ja võitleme igasuguse diskrimineerimise vastu, olgu tegemist LGBT, etniliste vähemuste või naistega, kes on kõige rohkem diskrimineerimisohus komisjon peaks muidugi nüüd äh, laiemalt seda teemat vaatlema, sellepärast et diskrimineerimine ei lõpe sugugi töövaldkonnaga ja tuletan siin meelde, et äh, direktiivi kohaldamise ala tuleks laiendada, et mitmikdiskrimineerimise vastu võidelda, sest äh, paljud isikud tegelikult kannatavad veel topeltdiskrimineerimise all või on selles ohus direktiiv tuleks nüüd ummikust välja tuua. Ehm, see puudutab äh, sotsiaalkaitset, haridust, erinevaid teenuseid. loodame, et nõukogu võtab parlamenti kuulda täna. aitäh nüüd kolleeg Herzberger Fofana. Merci, monsieur le president. suur tänu, president on täiesti lubamatu, et horisontaalset diskrimineerimise vastast direktiivi on juba üksteist aastat blokeeritud, see ei taga inimestele võrdseid võimalusi. selleks, et kodanike kaitset parandada Euroopas, äh, on hoopis loodud selline represseeriv eh, hierarhiline süsteem. nüüd peab nõukogu kiirelt selle direktiivi vastu võtma, heaks kiitma, et ei soo, puue, puude, religiooni või vanuse põhjal ei tekiks diskrimineerimisvõimalust Euroopa Liidus. tähtis on see teema sellepärast, et vägivald ja diskrimineerimine äh, on äh, isegi ähm, kasvanud, eriti eriti olukorras, kus äh, on suurenenud juhtumid, mis on seotud äh, vägivaldse paremäärmusega. oluline on respekteerida inimväärikust ja mitmekesisust meie ühiskonnas, tänan. aitäh, järgmisena üheks minutiks proua Anderson. tere õhtust on tõesti uskumatu, et me räägime siin horisontaalsest diskrimineerimise vastasest direktiivist, see, mis tähendab seda, et igat inimest peaks eh, kaitstama ka mitmepoolse diskrimineerimise eest. Euroopa tundub olevat täielik diskrimineerimispõrgu, kus eh, aga miks siis miljonid inimesed eh, siia diskrimineerimispõrgusse trügivad, see oli retooriline küsimus te kasutate nende rühmade identifitseerimiseks täiesti meelevaldseid kriteeriume. Te räägite, et diskrimineeritakse soopõhiselt seksuaalse sättumuse või nahavärvi järgi, aga tegelikult teie ideoloogia ju toitubki sellisest diskrimineerimisest. Te tekitate järjest uuemat diskrimineerimist, te räägite, et te olete inimsõbralikud, minu arvates te öö, valetate, aitäh proua Tali. aitäh, härra president, minu arvates äh, on meie kõigi äh, institutsioonide jaoks häbiväärne see, et me tähistame nüüd üheteistkümne aasta möödumist selle direktiivi esitamisest, äh, kuigi selle vastuvõtmiseks on ammu juba aeg. ma räägiksin oma sõbrast, kes, kellel on puue ning kes peab kasutama kõrsi, et iga päev ellu jääda, aga nüüd võeti vastu see äh, ühekordselt kasutatava plasti direktiiv, mis äh, raskendab tema elu. unustati äh, lisada sinna erand ravi eesmärkidel. puuetega inimesed ei ole haiged, see on sotsiaalne probleem, ühiskond ja seadused diskrimineerivad neid ning minu arvates on äh, kõige äh, parem näide diskrimineerimisest just see, et tema justkui on süüdi äh, sel-, nendes kõrte kasutamises. see ei ole tehniline probleem, sellele ei saa mingisugust tehnilist lahendust leida, näiteks kui lõpetatakse vetode süsteem ja kasutatakse kvalifitseeritud häälteenamust, meil on vaja leida tõesti üles allikprobleemid ja need lahendada. aitäh, järgmisena härra Lopez Aguilar. aitäh, aitäh, härra president, minister Topolainen, volinik Jourova, tulevane komisjoni asepresident. väärtuste alal juba kümme aastat tagasi jõustus Lissaboni leping ja põhiõiguste harta ning aluslepingu kohaselt peame me looma ka Euroopa Inimõiguste konventsiooni kümme aastat tagasi, hääletasime me selle algatuse üle, toetasime seda, et võetaks vastu horisontaalne direktiiv igat tüüpi diskrimineerimise vastu, eriti sellistel tülgastavatel põhjustel, mida võis täheldada juba ennem hartat, vanuse põhjal, näiteks usu või puude põhjal seksuaalse sättumuse põhjal. aga nõukogu süstemaatiliselt blokeerib seda ning komisjon ja parlament uue mandaadi ajal võiksid nüüd öö, öö, anda uut hoogu sellesse arutellu. kahe tuhande üheksandal ja kümnendal aastal juba võtsime sellealased resolutsioonid ju vastu. aitäh, järgmisena proua Karin Karlsbro. Herr talman! inte... härra president. me räägime siin tegelikult vabadusest, kui me räägime diskrimineerimise vastasusest, see aga tundub, et ei kehti kõigi jaoks. diskrimineeritakse soo tõttu, puuete tõttu, seksuaalse sättumuse tõttu no inimestel puuduvad võimalused ühiskonnas edasi aren-, e-, e-, liikuda, kuna neil on puue. juba kümme aastat tagasi võeti vastu otsus siin tegutseda, aga, aga direktiivi pole endiselt otsust vastu, direktiivi pole endiselt vastu võetud, parlament ootab nõukogu järel, oleks nüüd aeg hak-, võtta vastutus kodanike ees ning see direktiiv vastu võtta kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal pole meil veel öö, tagatud diskrimineerimise öö, öö, vastasus, see on, see pole meie liidu vääriline, me peame tagama kõikide inimeste va-, õigused siin Euroopa Liidus. järgmisena Evelin Regner, Naisõiguste komisjoni esinaine, aitäh, proua presi-, eh, härra president, proua minister, keegi Euroopas ei peaks kannatama vana, vanuse, seksuaalse sättumuse, eh, rassi või eh, soopõhist diskrimineerimist. diskrimineerimine on lubatud, sest selle vastu on keeruline võidelda, sest meil on vaja ühehäälsust. see aga ei tähenda ju seda, et me ei peaks alati tegema seda, mis on õige ma väga tervitan seda, et Soome eesistujana nüüd on uuesti sellele arutelule äh, elu sisse puhunud. iga neljas, iga neljandat inimest diskrimineeritakse vastavalt Põhiõiguste Ametile, Austrias diskrimineeritakse igat teist inimest. me peaksime diskrimineeritavate inimeste rühmi, rühmade hulka kaasama ka sotsiaalse staatuse tõttu diskrimineeritavad inimesed äh, Äh, inimesi ei tohi diskrimineerida äh, sellepärast, et nad on naised äh, või homoseksuaalid, aga neid ei tohi diskrimineerida ka sellepärast, et nad on vaesed. aitäh, järgmisena kolleeg Jongeerius. aitäh. mõned inimesed peavad elus ületama rohkem tõkkeid kui teised ning minu arvates on šokeeriv see, et üks viiest eurooplasest peavad kannat-, peab kannatama diskrimineerimist Euroopa Liidus. meie ülesanne on luua võrdsed võimalused kõigile, olenemata nende nahavärvist, vanusest, soost või võimalikust puudest. seetõttu on väga hea, et me töötame selle nimel, et patiseis diskrimineerimise vastase direktiivi puhul nõukogus ja liikmesriikides ületada. härra president, minu arvates on ka viimane aeg kui me näitame näpuga teistele, vaadata ka peeglisse. ma tean, tahaksin teada Euroopa Komisjonilt, kui palju puuetega inimesi töötab Euroopa institutsioonides ning kui palju uusi töövõimalusi on võimalik neile luua, minu arvates on oluline, et Euroopa töötaks kõigi heaks, aitäh! aitäh, kolleeg Jongeerius, järgmisena kolleeg Spurek. üks minut You, aitäh, härra president, proua volinik, mina olen pärit Poolast, liikmesriigist, kus on väga madal diskrimineerimisvastase kaitse tase. Poolas on vastu võetud mõned seadused, aga ainult Euroopa õigustiku tõttu, kui Euroopa Liidus ei ole mõnes valdkonnas öö, seadust, siis poolakaid omaenda riigis diskrimineerimise vastu ei öö, kaitsta, olgu see siis öö, seksuaalse sättumuse, soo või vanuse tõttu. tulemused on kohutavad, tuletan meelde seda füüsilist vägivalda viimasel Pridei paraadil Poolas. Euroopa Liidul on vaja põhjalikku diskrimineerimise vastast õigustikku, riikidel nagu Poola on vaja sellist õigustikku, meil on vaja horisontaalset diskrimineerimise vastast direktiivi, me ei saa olla ainult natukene võrdsed, kas on võrdsus või ei ole mina olen Poola endine aseombudsman ning ma kahetsen, et nii vähe saadikuid on kohal nii olulisel inimõigusi puudutaval arutelul. aitäh, kolleeg Spurek, järgmisena kolleeg Talli, üks minut. aitäh, president, on vastuvõetamatu, et direktiiv, mille eesmärk on kehtestada miinimumkaitsetase diskrimineerimise vastu, on endiselt blokeeritud üle kümne aasta. miks on oluline see patiseis ületada? sest Euroopa Liidus, tahame me seda või mitte, on olukord, kus suur hulk kodanikke seisavad endiselt silmitsi diskrimineerimisega, näiteks soo, puude, seksuaalse sättumuse, soo või usu tõttu. meil on Euroopa Liidus inimesi, kes ei tohi avada pangaarvet, sest neile öeldakse, et nad on liiga vanad. miks samast soost paar ei või, ei saa üürida korterit? miks peaks kedagi pidama ohust, ohuks lihtsalt seetõttu, et äh, ta soovib muuta oma soolist identiteeti ning miks puuetega lastel ei ole samasugust äh, võimalust äh, õppida äh, ja töötada. ma tean, et on liikmesriikide vahel erinevusi, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi jõudma konsensusele, et saavutada võrdsus kõigi jaoks. aitäh, kolleeg Talli. järgmine üheks minutiks kolleeg Blinkevitš-Juta. aitäh, president. tõepoolest me peaksime välja juurima diskrimineerimise Euroopa Liidus, aga küsimus seisneb selles, miks on kulunud selleks üksteist pikka aastat, ma mäletan, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ütles komisjoni president Juncker, et üks tema töö prioriteete saab olema veenda liikmesriike vastu võtma see horisontaalne direktiiv et lõpetada diskrimineerimine vanuse, seksuaalse sättumuse või usu tõttu. kahjuks patiseis jätkub ning me ei ole endiselt suutnud veenda liikmesriike nõukogus. seetõttu loodame uue komisjoni peale. selle peale, et nad suudavad veenda nõukogu ja liikmesriike edasi liikuma ja see direktiiv vastu võtma ma tahaksin tänada nõukogu eesistujat selle eest, et ta on toonud kõik ühe laua taha selleks, et see arutelu selle direktiivi üle ikkagi jätkuks. aitäh, kolleeg Blinkevitš-Jute. nüüd vaba mikrofon. proua Pietikainen esimesena. Human rights are universal and human rights are inimõigused on universaalsed ja subjektiivsed ja mingisugust ühtset rahvusvahelist tõlgendust sellel ei ole vastavalt äh, lähimuspõhimõttele ja niimoodi on ka rahvusvahelise õiguse spetsialistid seda vaadelnud. Äh, meil on Viini komisjon, nõukogu seisukohad. Äh, me peame muidugi respekteerima nende arvamust, aga see on kurb, et üksteist aastat on see diskrimineerimise vastane direktiiv blokeeritud olnud, alati on peidetud mingisuguste tehniliste detailide taha ennast ja äh, räägitud subsidiaarsuse põhimõttest, üksteise taha varjutud. me näeme ikka, iga päev veel miljoneid inimesi, kes on kannatanud diskrimineerimise tõttu, me tegelikult oleme võlgu kodanikele me oleme võlgu neile, sest neil on õigus mitte olla diskrimineeritud ja ma tahaksin eesistujat tõesti selle algatuse eest täna tänada. suur tänu, proua Peelikan, järgmisena kolleeg Tšiodaru. suur tänu. Pe la mine s-a făcut mai repede isegi püramiide on palju kiiremini ehitatud, kui seda direktiivi arutletud. nüüd ähm, diskrimineerimine toimub seksuaalse orientatsiooni, vanuse, nahavärvi äh,, paljude tingimuste tõttu, üheteist aasta jooksul on paljud asjad muutunud, aga minu jaoks on jäänud kaks väga suurt takistust äh,. takistused äh, haridusele äh,, takistused äh, tervishoiuteenust, teenist, teenustele. see näitab, et Euroopa toimib erinevalt inimeste jaoks. suur tänu muidugi, et nõukogu tahab meiega koostööd teha ja ma loodan, et te saaksite kõiki, kõiki liikmesriike kuulda Rumeenias on näiteks vastu võetud suunised diskrimineerimise vältimiseks ja meil on vaja selged suunised, mis võetakse igas liikmesriigis vastu, mida peavad ka sanktsioonid äh, saatma. suur tänu ning äh, viimasena saab äh, vaba mikrofoni all sõna kolleeg Pätten. Uh, see diskrimineer-, arutelu puudutab ka diskrimineerimist töökohast väljaspool, aga diskrimineerimine töökohal jääb edasi kestma. midagi ei muutu ennem, kui Euroopa Liit mõistab, et ka Euroopa Parlament on institutsionaalselt rei-, rassistlik, kümme protsenti Euroopa kodanikest on teistsuguse etnilise taustaga, aga Euroopa Parlamendi töötajate hulgas on ainult üks protsent teistsuguse nahavärviga. ühtegi mustanahalist volinikku pole olnud, Äh, äh, musta, äh, teisest rassist inimesed on neljakordselt suurema tõenäosusega näiteks töötud. Euroopa Liit on ühtne mitmekesisuses senikaua, kuni te olete valged. kui Euroopa Liit soovib pärast aastaid lõpetada diskrimineerimise, siis peaks ta alustama endast. kas proua volinik lubab täna, et järgmisena võtab ta tööle teisest naaberist inimese? aitäh, kolleeg Patten, vaba mikrofon on nüüd lõppenud, nüüd saab sõna komisjoni nimel proua Jourova. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed, te olete kõik näinud seda, et järgmine komisjon on piisavalt ambitsioonikas ja soovib võidelda diskrimineerimisega. poliitilistes suunistes äh, rõhutas Ursula von der Leyen, järgmine komisjoni president, seda, kui tähtis on diskrimineerimise vastane võitlus ja see teema on nüüd proua Dali uue voliniku portfellis. Ehm, võib-olla te kuulasite ehm, proua Dali ehm, intervjuusid, tema küsitlemist, kus ta lubas, et ta püüab igati võidelda diskrimineerimise vastu kõige olulisemates ühiskonnaelu valdkondades kaks tuhat neliteist äh, alustasin ma tööd volinikuna ja ma ei oodanud, et äh, õigusloomelised ettepanekud, mis esitati juba kahe tuhande kaheksandal aastal, ei jõua vastuvõtmiseni minu ametiajal. ma välda-, vähendan, väljendan siin selget kahetsust selle üle ja loodan, et see küsimus lahendatakse. tahan teile ainult öelda seda, et komisjoni poolelt olen äh, tehtud kõik, mis võimalik selleks, et äh, see äh, blokeering lõpetada ja et nõukogu vastu võtaks selle teksti. olen nüüd liikmesriikidelt kuulnud siin nõukogu kohtumistel juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nende seisukohti, kui arutati neid, neid raporteid, mis on seotud edusammudega või tegemata jätmistega ja liikmesriigid rääkisid, et raha, lähimuspõhimõte, pädevused, kõik on takistuseks selle direktiivi vastuvõtmisel ja nüüd kaks tuhat viisteist kuulsin, et võib-olla saaks tõhustatud koostöö raames see direktiiv vastu võtta, kui ühehäälsust ei saavutata nõukogus, see on protseduuriliselt täiesti lubatud aga moraalselt, eetilisest seisukohast on see vale, täiesti vale. isegi liikmesriigid, kes ei soovinud seda direktiivi vastu võtta, ütlesid, et äh, tõhustatud koostöömenetluse rakendamine sellise direktiivi puhul ei ole asjakohane ja õige palju sõltub muidugi ka ministritest äh, ja paljudes liikmesriikides ei olegi ministrit, kes äh, tegeleb just diskrimineerimise vastase võitluse teemaga. pädevused on sageli jagatud ja tervikpilti on väga raske saada liikmesriigiti. ja olgem nüüd ausad, äh, meil on ka julgust vaja tänapäeval paljudes liikmesriikides ähm, on vaja julgust diskrimineerimise vastu võidelda ja kõik poliitikud ei ole valmis sellist riski endale võtma. me elame praegu vihakõne ajastul, see, seda veetakse internetis, äh, ka selle vastu tuleb võidelda, me oleme väga palju teinud selleks, et, äh, et võidelda vihakõve, äh, kõne vastu, aga poliitikud peavad ka julgelt astuma vihakõne vastu ja diskrimineerimise vastu. igal rindel tuleb käised äh, üles käärida. meil on ju olemas ähm, diskrimineerimise vastaseid õigusakte, näiteks meil on soolise palgalõhega vaja tegeleda. Äh, see tähendab seda, et naiste-meeste vahelised Ähm, palgaerinevused ähm, on tekkinud, on diskrimineerimisest. Äh, seadusega on see tegelikult keelatud, aga paljud inimesed isegi ei ole teadlikud sellest, et tegemist on diskrimineerimisega, sellepärast me tahtsimegi rõhutada seda, kui tähtis on, et liikmesriigid mõistaksid selliseid juhtumeid äh, ja tahtsime aidata liikmesriike, tahtsime, et inimestel oleks võimalus äh, abi paluda äh, ja, ja soovime, et õiglus jalule seataks. me teame ka, et pensionilõhe on kuni nelikümmend protsenti mõnes liikmesriigis, see on ka väga oluline teema. meil on olemas kõik õigusaktid selleks, et seda vältida edasi, mida siis teha diskrimineerimisega. rääkisin sellest, et me oleme püüdnud online vihakõne vastu astuda. see soodustab diskrimineerimist ja vastupidi ütleks, et äh, me oleme vastu võtnud eetilised reeglid Ehm, mis tähendab seda, et äh, kopeerida äh, sellist äh, ebaõiglast käitumist ei tohiks, aga täna me räägime sellest, et ilma seaduseta jääme me nõrgaks, seega kui meil õigusakte ei ole, siis tuleb kuidagi muud moodi püüelda oma eesmärkide poole et tulemusi saavutada ja tõesti, ma tahaksin veel kord rõhutada, et ma loodan väga palju EBSCO nõukogu peale neljapäeval, et tõesti liikmesriikide ministrid ähm, arutaksid, kas see üheteist aasta vanune direktiivi ettepanek on veel kõlblik, võib-olla on vaja värske pilguga see üle vaadata, äh, kas ta vastab meie eesmärkidele ja võib-olla kuuleme seal neid samu Äh, argumente, mida ma olen kuulnud juba viis aastat, aga ikkagi on kasulik seda küsimust äh, läbi arutada ja võib-olla uus komisjon ja uus eesistuja mm, puhuvad nagu värske tuule äh, sellesse arutusse, igal, arutelusse. igal juhul tänan eesistujat, et see teema kavva võeti EBSCO-l ja tänan veel ka parlamenti jätkuva toetuse ja sellise kindlameelse suhtumise eest, tänan. suur tänu, volinik Jurova. ja lõpetuseks saab sõna minister Tuppurainen nõukogu nimel. austatud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed head daamid ja härrad. kuulasin äh, huviga teie ideid, ka proua Jurova teie poolt öeldud ja tõesti olen nõus, et võrdsus ja diskrimineerimise vastane võitlus on Euroopa põhiväärtused ja me peame nende nimel tegutsemist tugevdama ja suur tänu, et te olete seda olulist teema hoidnud päevakorras. nõukogu on äh, korduvalt äh, tunnistanud, et tegemist on väga olulise teemaga, aga nagu te teate, siis äh, ükshäälsuse nõue on takistanud meil kokkuleppele jõudmist Soome eesistuja algatab äh, diskrimineerimisvastase võitluse teemalise üldise arutelu ja me loodame, et äh, me näeme edasiliikumist selles küsimuses. nagu paljud teist ütlesid ja nagu ka volinik ütles, siis äh, neljapäeval nõukogus me arutame seda, kuidas tegeleda äh, diskrimineerimisvastase võitlusega Euroopa Liidus äh, edaspidi ja töötagem siis kõik koos jätkusuutliku Euroopa jätkusuutliku tuleviku nimel, palun. suur tänu, minister Tuppurainen, arutelu on käesolevaga lõppenud. järgmisena on meil päevakorras nõukogu avaldus teemal tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, hetkeseis avalik aruandlus riikide lõikes. annan teile ka eelnevalt äh, teada, et äh, mis puudutab sinise kaardi äh, küsimusi ja vaba mikrofoni voorus äh, küsimuste esitamist, siis see on võimalik. Äh, ja kui te soovite vaba mikrofoni voorus sõna saada, siis äh, te võite oma soovist kohe märku anda, te ei pea ootama arutelu lõpuni. ja nüüd esimesena saab sõna sellel teemal proua Tuppurainen austatud äh, juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt ma soovin tänada teid, et andsite mulle võimaluse seda teemat arutada. tegemist on tõesti tähtsa teemaga ja see äh, ettepanek, mille Euroopa Komisjon esitas aastal kaks tuhat kuusteist, on äh, suunatud maksuvaldkonna äh, tugevdamisele ja tõesti, me oleme saavutanud olulist äh, edu. aga mis puudutab seda spetsiifilist ettepanekut, siis äh, nõukogu on töötanud palju ettepaneku teksti kallal, töörühm vaatas äh, aprillis äh, kaks tuhat kuusteist äh, selle teksti läbi. me oleme teadlikud, kuivõrd oluline on see teema Euroopa Parlamendile, mis võttis vastu oma esimese lugemise seisukoha märtsis käesoleval aastal. Resvoboda raporteeri on toonitanud, et parlament on valmis kiiresti edasi liikuma sellel teemal, aga endiselt on lahendamata poliitilisi küsimusi, mis takistavad nõukogus kokkuleppele jõudmist. teabe avalikustamine ei tähenda automaatselt äh, maksu äh, laekumise äh, tõusu, selleks on vaja ka teisi maksualaseid õigusakte. seetõttu me jätkame kindlasti oma tegevust, et tugevdada äh, Äh, maksuametite äh, tegevusvõimalusi ja, äh, ja mitmekesistada nende tegevusvahendeid. ma tahaksin tulla tagasi ka selle suulise küsimuse juurde, mille härra Svoboda esitas selle ettepaneku õigusliku aluse kohta. mis puudutab seda küsimust, siis äh, see on äh, teatud, äh, seotud konkreetselt õigusloome menetlusega, kuna parlament soovib säilitada õigusliku aluse, mille välja pakkus komisjon, siis meil on siin vastuolu, kuna nõukogu arvates peaks olema artikkel sada viisteist maksu artikkel, mis nõuab äh, ühehäälsust, mitte äh, nii nagu komisjon välja pakkus, artikkel viiskümmend punkt üks, äh, mis on ühtse turu artikkel ja mis nõuab kvalifitseeritud häälteenamust. me üritame niivõrd palju kui võimalik selle teemaga eesistujana edasi liikuda, nii nagu e- ka eelmised eesistujad, meil toimuvad kohtumised, et saavutada edu, saame selles küsimuses, aga nagu te aru saate, siis spetsiifilisi kommentaare ma täna nõukogu poolt ei saa anda. nõukogul on vaja ilmselt rohkem aega, et seisukoht paika panna, ma luban, et hoian teid kursis edasiste arengutega ja loodetavasti me saame varsti paika nõukogu seisukoha, me igal juhul äh, töötame selle kallal, suur tänu. suur tänu, minister Tuppurainen, esimesena saab sõna proua Pietikainen kaheks minutiks, palun. ma kardan, et äh, nõukogu on äh, vedanud alt inimeste oot-, muudatusi äh, selles äh, küsimuses. Äh, ja see on järjekordne selline käitumisnäide liikmesriikide poolt. tekib küsimus, et miks peaksid äriühingud teabe avalikustama, miks see on oluline ühiskonnale? meil on üldine arusaam, et siin on tegemist äh, avaliku vastutusega, kuhu sa paned oma raha, kus sa saad oma raha, kas sa maksad makse või ei maksa. see rahvusvahelisel areenil nii ei ole olnud. meil on Euroopa seadusandlus, mis puudutab äh, kapitalinõude, mis puudutab äh, auditeerimist äh,, raamatupidamist ja samuti äh, teabe avalikustamist. ja olgugi, et seda teavet kasutatakse maksustamise eesmärgil, on tegemist tavalise seadusandlusega ja selgelt on siin tegemist artikli viiskümmend küsimusega ja nüüd nõukogu üritab äh, peituda õhukese viigilehe taha nii-öelda viidates, et siin on tegemist maksuküsimusega, kuigi see nii ei ole. me küll üksteist aastat äh, selle teemaga tegelenud veel ei ole ja loodetavasti see nii ka ei lähe. aga igal juhul äh, meie parlamendis soovime tõsiselt, et nõukogu selle küsimusega kiiresti edasi liiguks, aitäh. tänan kolleeg Piedikäinen ja kaheks minutiks saab sõna kolleeg Reegner. tänan sotsiaaldemokraatide jaoks on see küsimus aastaid oluline. meil on vaja tulumaksuse alase teabe avalikustamist äh, riikide poolt nüüd äh, Panama paberite küsimuses tegutseti väga kiiresti, kaks tuhat kuusteist ja selge on see, et äh, Euroopa kodanikel on õigus äh, et äh, seda valdkonda valgustatakse äh, üldisemalt. suured äh, kontsernid, hargmaised ettevõtted tihtipeale makse nii palju ei maksa, kui nad maksma ma peaksid, nad teevad teatavaid kokkuleppeid riikidega, pankadega ja me sõlmisime kokkuleppe, et kui äh, suurtel kontsernidel on äh, käive üle seitsmesaja viiekümne miljoni euro, äh, siis neil on oluline vastav teave avalikustada. kõik see direktiiv on nüüd laual Äh, liikmesriigid aga kulutavad äh, muudkui aega ja kodanikud maksavad sellele peale, sellepärast et äh, see maksutulu on ju saamata. kolm aastat me ootame, et nõukogu midagi teeks. miks? nõukogu ei tegutse, kas liikmesriigid tahavad, et need maksuskandaalid nii-öelda unustuste hõlma vajuksid äh, ja et äh, sellised äh, maksualased äh, semutsemised ja kokkulepped saaksid jätkuda. kõik räägivad rangematest läbipaistvusreeglitest inimõiguste valdkonnas, aga meil on vaja, sama vaja ka maksunduses. härra Ferber, kes oli üks äh, selle teema algatajaid, palun suhelge oma rahandusministri Altmaieriga ja küsige, mis tema selle teemaga teeb. järgmisena kolleeg Sejourne, palun. suur tänu, härra president, proua minister. kahjuks teie sõnavõtt ei ole veenev. juba kolm aastat on Euroopa Parlament Äh, jäänud oma seisukoha juurde, juulis kolm aastat tagasi võeti parlamendis resolutsioon vastu ja mm, Panama Papers, äh, LuxLeaks on äh, muidugi väga olulised teemad ja nad on mõjutanud Euroopa poliitikat. kolmkümmend kuni viiskümmend miljardit Ähm, eurot maksutulu läheb kaduma igal aastal Euroopas ja ähm, küsimus äh, enam ei puuduta äh, nii-öelda sisu, äh, meie peame nüüd komisjonile südamele koputama ja, ja nõudma, et tõesti midagi ette võetakse, võetaks ka nõukogus ette vastu. nüüd Euroopa Parlament on oma seisukohad selgelt välja öelnud, me ei saa äh, näiteks sellises fraktsioonis nagu minu fraktsioon öelda, et jah, me oleme Euroopa poolt, aga sellisel teemal, kus on vaja kaasotsustust, ei ole me midagi suutnud ära teha. ma loodan, et äh, te siiski võtaksite midagi ette, proua minister, tänan. suur tänu, kolleeg Sejourne ja nüüd kaks minutit, kolleeg Urtasson, palun. Äh, mm, aitäh. Need maksuskandaalid Euroopa Liidus kuhjuvad. oleme näinud, kuidas eelmine komisjon äh, aktiivselt tegutses, aga tegelikult on ju selge, et ainuke võimalus selle vastu võidelda on uued meetmed ning see meede aitaks võidelda suurte ettevõtete maksupettuste vastu, me räägime siin ju käibest üle saja seitsmekümne miljoni euro. oluline on, et me kohustame neilt ütlema, mida nad kus toodavad, kus nad midagi, mida äh, teenivad, kus nad makse deklareerivad. see on hädavajalik. meile on öeldud, et äh, sellega kannatab Euroopa ettevõtete konkurentsivõime, aga see on tõest väga kaugel kui kapitalidirektiivis sarnane meede vastu võeti, siis midagi ei juhtunud, meil ei ole mingisugust põhjust äh, seda infot petta, peita ja seda meedet mitte vastu võtta. institutsionaalselt pole vastuvõetav istuda sellesama õigusakti otsas nüüd kolm aastat, samal ajal kui parlamendil on oma positsioon juba olemas nõukogu peidab ennast õigusliku aluse taha ning ei soovi edasi liikuda, see on täiesti vastuvõetamatu. ma kutsuksin kõikide liikmesriikide valitsuse üles, palun edasi liikuma selle direktiividega, direktiiviga, hakakem tegutsema ning ma paluksin, et Soome eesistujana midagi ette võtaks, suur tänu tõesti, et te midagi olete teinud, aga ma tahaksin ka teada, mida te ootate järgmistest kohtumistest, palun andke meile natuke rohkem üksikasju, ma tean, et te ei saa mingisuguseid lubadusi anda, aga natukene infot sooviksime siiski, sest meie kodanikel oleks, oleks vaja teada, kas midagi saab ikkagi juhtuma, aitäh. järgmisena kaheks minutiks kolleeg Pekk. aitäh, härra president, austatud kolleegid. komisjon soovib rohkem läbipaistvust maksukavat planeerimises suure ettevõtete puhul ning äh, õiglasemat kasvupõhist maksujaotust. kui me räägime nüüd panga aruandlusest ning riigipõhisest aruandlusest, siis see pigem on, nüüd siis seda soovitakse laiendada ka hargmaistele ettevõtetele. komisjon ju leiab, et tulu tuleb maksustada seal, kus see on saavutatud aga nii nagu tavaliselt Euroopa Liidus, siis kõik ei ole selline, nagu see tundub või selline, nagu ta peaks olema, esiteks. maksudest kõrvalehoidmise probleem on tegelikult Euroopa eh, siseturu väärastunud poliitika tulemus. Need kummalised õiguslikud konstruktsioonid eh, eh, võimaldavad hargmaistel ettevõtetel peita oma tulusid. teiseks, maksude kõrvalehoidmine ning äh, äh, rahapesu on Euroopa Nõukogu ning äh, OECD ekspertide sõnul probleemiks ka vabaühenduste puhul. Georg Soros näiteks väldib maksude maksmist vabaühenduste läbi ning rahastab selle rahaga lobitööd. ta on sellega võitnud kakskümmend miljardit dollarit ning see on tegelikult ka ju maksudest kõrvalehoidmine. seega meil peaks kehtima tulude äh, teavitamise kohustus ka vabaühendustele. kolmandaks, siin äh, räägitakse artiklist viiskümmend. see kehtib äh, Äh, see, see, sellega ainult äh, ahistatakse äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid, mitte suurettevõtteid. kui me nüüd räägime siin maksudest kõ-, kõrvalhoidmisest, siis sellele, selle kohta räägib saja neljakümnes artikkel lõige kaks ning selle kohta kehtib ühehäälsus see aga ei ole õiguspärane vastavalt aluslepingutele. Euroopa Liidul koos Jaapaniga on kõige madalam majanduskasv ning kõige suurem äh, üksikisiku tulumaks arenenud maailmas. Äh, komisjon aga ei võta midagi selles osas ette riigipõhise äh, aruandluse soovitused on selektiivsed ning töötavad vastu majanduskasvule, see ei peaks meil nii olema. aitäh, härra Pekk, nüüd järgmisena saab sõna kolleeg äh, Ville Abra. aitäh, jah, tõesti, me peame võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu Euroopa Liidus, aga äh, sellega peavad tegelema liikmesriigid, me natukene muretseme selle üle, et nüüd hakatakse avalikustama delikaatset infot, ettevõtted peavad avalikustama oma strateegiaid ning see hakkab pärssima vaba konkurent-, konkurentsi, tekitab kõlvatu konkurentsi. ning me kardame ka, et see võib kaasa tuua maksude harmoneerimise, mida vasakpoolsed soovivad, soovitakse Euroopa makse oma strateegiates. sellise info avalikustamine meie arvates peaks olema liikmesriikide enda otsustada, ehk siis, et millised äh, ettevõtted seda peavad tegema nende territooriumil. meie fraktsioon öö, äh, huvitub vägagi sellest, et oleks selline turvaklausel selliste ettevõtete jaoks, äh, millel on ka tõesti delikaatset infot, mida varjata. ning me peaksime jääma praeguse limiidi juurde, et mitte kahjustada rohkem ettevõtteid, aitäh, nüüd poolteist minutit, proua Obri. Merci, monsieur suur tänu, härra president. Google, Amazon äh, ja teised hargmaised ettevõtted, kas nad tõesti maksavad õiglaselt makse, kas nad äh, teevad seda, keegi ei tea. ja eriti Euroopa kodanike seas ei tea sellest keegi midagi äh, kui tegemist on maksudest kõrvalehoidmisega, siis need hargmaised ettevõtted suudavad alati väga ähmaseks kõik ajada. nüüd ähm, sellepärast nõuame läbipaistvust, et ettevõtted äh, avaldaksid tegeliku tegevuse kohta olulise informatsiooni, et vältida maksudest kõrvalehoidmist. PEPS on sellepärast tähtis, et informatsioon oleks tõesti äh, ka kodanikele kättesaadav, mina muidugi ausalt Äh, olen üllatunud, et äh, pärast seda, kui me oleme aastaid äh, kaitsnud ähm, kaitsnud vabaühenduste õigusi ja nüüd kaks aastat oleme juba püüdnud siin võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, eh, mis on levinud argmaiste ettevõtete seas. kui palju peab veel ootama see, selleks, et eh, läbirääkimised tõesti ummikust välja toodaks ja argmaiste ettevõtete maksutavad avalikustataks? tänan aitäh, kolleeg Aubry, järgmisena poolteist minutit, kolleeg Pospišil. aitäh, härra president. mis puudutab ähm, praegust nõukogu avaldust, siis nagu eelmisegi avalduse puhul on oluline, et Euroopa Parlament toetaks seda teemat, nii ka on, aga probleem seisnebki ju